poliisi ja alatu mõrvaga ta oli julge naine, ta oli suure algustähega ajakirjanik. ta väljendas meie elukutse olemust, ta uuris selleks, et telgitada välja tõde omamata hirmu ükskõik kelle ees. ja ta ei löönud põnnama, et täita oma kui ajakirjaniku kohust. oma elu, kogu oma kutseelu vältel ei andnud ta kunagi alla, ta ikkagi püüdis valgustada alati kõiki pimedaid nurki liikuda edasi ja alati teenida oma lugejate huve, sest ta leidis, et ainult nende ees on ta aruandekohustuslik. ta kirjutas enam kui kakskümmend tuhat artiklit oma lugejate nimel, ta ründas võimu kuritarvitamist, halba, halbu valitsustavasid, korruptsiooni ajakirjanikuna oli ta sõdur meie põhimõtete kaitsmise rindel. ainult tänu vabale ajakirjandusele suudame me kaitsta äh, õigusriiki, demokraatiat ja õigusriiki Need on need põhiõigused, millele on rajatud see kõrge koda ja ka meie kultuur kui tervik. meie Euroopa Liit on enam kui turg, pank või rahaliit. see on seotud meie identiteedi ja kultuuriga, see väljendab meie identiteeti ja kultuuri ja sellele rajaneb ka meie õigus sõnavabandusele. ajakirjandus peab olema sõltumatus ja ma olen uhke, et parlament, see kõrge koda ikka ja jälle öö, otsustab sõnavabaduse kasuks ja toetab seda. niisugust mõrva ei tohi jätta avastamata ja karistamata. vastasel korral ei suuda me kaitsta kogu maailma ajakirjanikke, kui me juba Euroopas neid kaitsta ei suuda. ma lähtun sellest, et Malta ametivõimud teevad kõik nendest sõltuva selleks, et ka sellele äh, räigele mõrvale valgust heita, et iga äh, teade, iga viide, mis võib aidata uurimist edasi, seda tuleb lõplikult välja selgitada ja ka Interpoli kaudu rahvusvahelist uurimust teostades tuleb kõikide osapoolte ühisel jõul Äh, välja selgitada, kes on äh, süüdlased ja nad tuleb kinni võtta. selline rahvusvaheline osalus selles uurimises tähendab ka seda, et Euroopa Liidu riigi ja valitsusjuhid peavad pöörama sellele uurimisele omapoolset tähelepanu. seda mõrva, Tafne mõrva ei tohi unustada, see ei tohi vajuda unustuse hõlma. ja eile õhtul otsustas ka juhatus, et siin Euroopa äh, parlamendi kõrges kojas nimetada pressiruum Daphne äh, nime järgi meiega koos on siin tribüünil Tafne perekond, tema abikaasa ja kolm poega. Neile tahaksin väljendada meie sügavat kaastunnet. nagu ka kõikide, nagu tänada ka kõiki neid maltalasi, kes kogunesid Valeta peaväljakule selleks, et seda kaastunnet avaldada Äh, koos nende Malta kodanikega tõusevad kõlg kõrva, külg külje kõrvale ka kõik Euroopa kodanikud see aplaus, mu daamid ja härrad. on teile selge sõnum, Tafne perekonnaliikmed ja tema sugulased, tema toetajad. seni, kuni mõrva uurimine pole lõpetatud, teie abikaasa, teie em-, äh, abikaasa, teie ämma asjas pole lõpetatud, äh, ei saa me jääda rahulikuks, me peame selle uurimuse lõpule viima, me peame välja selgitama süüdlased. ja nüüd ma tahaksin kõiki paluda tõusta äh, leinaseisakuks hea kolleeg Korvin Mikke, zum. kolleeg Korvin Mikke kodukorra küsimuses, palun. no micro. mikrofon. miljon euro for finding, killing or handing over to the police the murderers of Mrs Daphne. Vielen Dank, Herr Kollege aitäh, härra Korvin-Mikke. ja nüüd me hakkame hääletama. ja kõigepealt hääletame kolleeg Rikee raportit, aga nüüd palun kodukorra osas, kolleeg me just austasime proua Felitsat, kelle mõrv oli meile kõigile suureks südameasjaks ja, ja šokeeris meid kõiki ja võib-olla me võiksime sõnadelt minna tegudele, me hakkame nüüd hääletama äh, hoiatussüsteemidele muudatusettepanekuid esitada selleks, et vilepuhust, vilepuhujaid äh, kaitsta ja kui me tahame kaitsta ähm, tõesti ajakirjandust, siis hääletage muudatusettepanekud äh, kaks, kolm ja neli vastu paari minuti pärast.